süsinikdioksiidi heide. ja esiteks eh, saab kohe härra Faaria raportöörina sõna neljaks minutiks. suur tänu, proua juhataja. head kolleegid peamiselt äh, on selle raporti eesmärk energia kokkuhoid. Äh, kasvuhoonegaaside äh, õhku paiskamine transpordisektorist oli seitsekümmend kaks protsenti, kolmteist koma üheksa protsenti olid emissioonid pärit just meresektorist majanduskriis, kärpemeetmed ja muu on tegelikult panustanud sellesse, et kasvuhoonegaasi emissioonid äh, vähenevad. aga nüüd, kui kriis on seljatatud, äh, kasvab emissioonide hulk taas. meretransport ei ole äh, süsinikdioksiidi heitme vähendamise meetmeid veel näinud meretranspordilt pärit äh, süsinikdioksiidi heitme äh, ülevaatamine äh, on ees, aga me ei ole jõudnud veel mitte mingisuguse rahvusvahelise kokkuleppele selles osas. täna räägime me esimest korda meretranspordist pärit heitmete vähendamisest ning neli protsenti süsihappegaasi vähendamist kogu Euroopa Liidus tähendaks see Äh, süsihappegaasi heitmete vähendamine on pikaajaline äh, strateegia Euroopa Liidus, kui me midagi ei tee, siis kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks äh, poole võrra emissioonid meretranspordist suurenevad see soovitus teisele lugemisele täidab praegu meie dokumendis kolme väga olulist poliitilist eesmärki. esiteks, see seaduseelnõu rakendub kõikidele äh, Eh, nendele eh, laevadele, mis on Euroopa Liidu sadamates ning nii oleks võimalik ka Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni kokkulepelt eh, siin suurendada või selle tõenäosust suurendada. meie oluline eesmärk on viia läbi koostööd rahvusvaheliste partneritega, see on väga oluline globaalse poliitika elluviimiseks ning äh, Euroopa Liit peab olema kindlasti siin äh, eesrinnas. me peame seisma selle eest, et äh, meie poolt võetud esimesed sammud viivad ambitsioonika rahvusvahelise kokkuleppeni. teiseks, see õigusalane algatus seab sisse seiresüsteemi meretranspordile äh, Euroopa Komisjon saab iga-aastaselt eh, informatsiooni laevade liikumise infosüsteemist, eh, mis eh, seirab seda, kui palju laevad kütust kasutavad ja nii lõpetame me ka igasuguste tehniliste tõkete rakendamise ja saame lõpuks liikuda süsihappegaasi heitkoguste tõelise vähenemiseni. ning see ehk aitab vähendada ka kütusekulu ja kolmandaks, see algatus loob kümme tuhat töökohta rohelise majanduse vallas eh, meresektoris me loodame, et eh, see toob väga palju eh, erinevaid parendusi kaasa, see vähendab lämmastikoksiidide heitkoguseid ja muud ma usun, et kui me selle seire ja aruandluse süsteemi osas oleme karmid, siis see on väga oluline eeltingimus kõikideks eh, teisteks eh, sammudeks, mis selles sektoris tulevikus peab astutuma. ja lõppkokkuvõttes tahaksin tänada Christopher Fjellnerit eh, ja teisi varis, raportööre, kes aitasid selle dokumendi kallal tööd teha, härra Javorit, John Laviat ja teisi väga suurepärase koostöö eest samuti ning ma tahaksin tänusõnad öelda ka komisjonile eh, härra proua Plataski, tema eh, meeskond, William Bargan ja teised, kes olid eh, ALDE poliitiliseks nõuandjaks, kes on väga konstruktiivsed olnud. suur tänu raportöörile ja nüüd saab sõna volinik Kanniete sõna. suur tänu, proua juhataja kõigepealt äh, ma tahaksin äh, tänada äh, raportööri härra Feriat selle lähenemise eest, mis ta võttis komisjoni ettepaneku osas, see oli väga konstruktiivne. nii et ma tahan teid tänada koostööst komisjoniga, ma olen veendunud, et me jõuame teisel lugemisel kokkuleppele. ma tahaksin tänada ka härra Skirakakist ja kõiki variraportööre tehtud töö eest. see direktiiv meretranspordist pärit süsiniku, süsinikdioksiidi heite seire kohta vastab äh, meie keskkonnapoliitika raamistikule ja meretransport ei peaks sugugi olema ainus sektor, mis jääbki reguleerimata, me peame samuti ka siin võitlema äh, kliimamuutuste vastu. me tahame, et äh, läbipaistvus baseeruks usaldavatel andmetel ja niimoodi õnnestub meil mobiliseerida selle sektori potentsiaal süsinikdioksiidi koguseid vähendada, seda väikese kuluga või täiesti kuluta. ja ma olen täiesti veendunud, et ähm, tehtud investeeringud äh, tasuvad ennast igati ära kui ei kasutata enam fossiilkütuseid. Euroopa Liit on ähm, huvitatud ülemaailmsetest kokkulepetest äh, meresaaste vastases võitluses ja seega me kavatseme selles osas teha koostööd rahvusvahelises mereorganisatsioonis. Äh, see äh, verifikatsioonimissüsteem saadab väga selge sõnumi välja IMO-s, seal on tule, nende kohtumine toimub maikuus Londonis ja ka ÜRO-s äh, on kliimakohtumine tulemas äh, Pariisis detsembrikuus. saavutatud kokkulepe on äh, kolmepoolsete läbirääkimiste tulemus, me oleme kokku kogunud äh, meie jaoks olulised andmed äh, ka ettevõtetest äh, ja oleme üritanud tagada selle, et sektorit me kuidagi ei koorma, süsinikdioksiidi heitkoguseid tuleb muidugi kärpida, aga arvestades praegu rahvusvahelisi läbirääkimisi, oleme me toonud sisse ka tõhususe parameetrid ähm, ja selles osas on koduni-, koda-, vabandust, nõukoguga läinud kokkuleppe saavutamine päris hästi. ma arvan, et läbipaistvus selles sektoris äh, tagab ka võimalused paremate poliitikate väljakujundamiseks ja jätkutegevus peaks tagama selle, et kui me tuleviku kokkuleppes kokkuleppele jõuame, on meil võimalik oma seiresüsteeme kaasajastada. nii et see praegune lahendus peaks ajahambale vastu pidama nii et äh, nagu ma ütlesin, äh, äh, see on väga oluline, et me sellise otsuse langetame, see näitab vahetult enne Pariisi kohtumist seda, et ähm, me oleme väga huvitatud keskkonnakaitsest, aga samas tahame võidelda sellest, et heitkogusteid üldse vähendatakse, eriti Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni tule tasandil. suur tänu, esimene kõneleja, härra Fjellner Rahvaparteist, suur tänu, proua juhataja. meretransport on väga oluline osa rahvusvahelisest kaubandusest ja ja umbes üheksakümmend protsenti kaubatranspordist toimub üle merede. ja nende heitkoguste määr on väga suur loomulikult see sektor peab seega kandma ka oma koormat heitkoguste vähendamisel, sellepärast ma tervitan seda väga ambitsioonikat sammu. ja ma loodan, et see kõik kiirendab protsess rahvusvahelises mereorganisatsioonis, selleks, et me saaksime selle juhi rolli, millest me oleme huvitatud võtta ja et ülejäänud tuleksid meile järgi mis me tahame näidata, on see, et need meetmed, mille vastu võtame, on kulutõhusad ja kuluneutraalsed ja tulemuseks ei ole see, et me oleme vähem konkurentsivõimelised, sest et iga uus seadusandluse kiht toob endaga kaasa selle, et äh, kaupa hakatakse vedama tõhusamaid teid pidi ehk äh, veoautodega mööda maanteid meie tahame olla eeskujulikud ja sellepärast äh, olen ma uhke kahe asja äh, pärast, millele me oleme viit-, viidanud. nimelt, ähm, et me peame keskenduma äh, süsinikdioksiidile, sest see on kõige olulisem osa ja on väga-väga ohtlik keskkonnagaas. ja teiseks peame keskenduma suurtele alustele me oleme väiksemad aluse, väiksematele alustele andnud ähm, erandi, sellepärast et neid on kogu laevastikust nelikümmend protsenti, aga toodavad ainult kümme protsenti heitkogustest, on oluline, et me oleksime nende suhtes õiglased. kõik äh, maailma alused peavad oma koormat kandma, nii nagu eurooplased on teinud. suur tänu, härra Fjellner, järgmisena saab sõna äh, SND fraktsiooni nimel härra Kroote pooleteiseks minutiks. suur tänu, proua juhataja, ma arvan, et seirearuandluse kontrollisüsteem on väga oluline esimene samm, tegemist on sellise meetodiga, mis võimaldab esimest korda koguda andmeid ning neid võrral-, võrrelda omavahel ning saada mingisugune ülevaade, kuidas on olukord siis meretranspordisektoris äh, tegemist on väikese valdkonnaga, kolm protsenti CO2 heitmetest globaalselt äh, meretransportist äh, tulenevad, äh, aga sellegipoolest äh, on kaubandusvoolud siin suured ja järgnevatel aastatel see suureneb ning probleem samuti. MRV seirearvanduse kontrollisüsteem on väga hea võrdlusalus selleks, et rahvusvahelist kokkulepet saavutada lõppkokkuvõttes, sest see peaks olema meie lõppeesmärk, see peaks olema meie kurss, kuhu me suuna võtame, rahvusvahelised läbirääkimised me näeme teistes valdkondades praegu seda IKEA-ga ICAO-ga, kus räägitakse äh, rahvusvahelisest äh, lennuliiklusest. Äh, niimoodi ei ole võimalik edasi minna Eh, igaüks peab panustama omalt poolt, eh, me peame kõige paremini eh, seda kõik rahvusvahelisel tasandil lahendama, aga sellegipoolest peame me mõtlema välja sammud, kui rahvusvahelisel tasandil kokkulepet ei saavutata. seda me teeme ka teistes valdkondades Euroopa Liidus, seetõttu tahaksime küsida volinikult, kuidas praegusel hetkel läbirääkimised rahvusvahelise mereorganisatsiooni tasandil toimuvad, mida on oodata ja kas komisjonil on plaan B, kui rahvusvahelised kokkulepped läbi kukuvad nii et me äh, kompromissiga ei ole nõus, äh, kus nii nagu lennuliikluse puhul, et ükskord käivitame omad protsessid, siis jälle peatame nad, aitäh! suur tänu, järgnevalt palun äh, proua Curling üheksaks minutiks. mikrofon proua Curling. suur tänu, suur tänu, proua juhataja ja suur tänu ka meie raportöörile ma arvan, et härra raportööri lähenemine selles küsimuses, arvestades seda, et algusest peale asjaga ei ole tegelenud, vastab täiesti sellele, mida tegi härra Torvalds, tema kolleeg, väga eeskujulikult, tõesti, kolleegid suhtusid oma töösse ja olid väga läbipaistvad. ECR fraktsioon väga hea meelega toetab seda määrus, millega luuakse Euroopa eh, süsinikdioksiidi seiresüsteem MRV eh, laeva, eh, laevandussektori jaoks. meie ülesanne on tagada see, et Euroopa seadusandlus oleks proportsionaalne, ei paneks liiga suurt koormat ettevõtetele ja et see vastab tööle, mida tehakse praegu rahvusvahelises mereorganisatsioonis IMO-s. niikaua, kuni me ootame lõpptulemusi selles küsimuses ja ma nõustun nende kolleegidega, kes ootavad neid tulemusi ja rõhun ja rõhutaksin ka seda, et me peaksime koostööd tegema, me ei peaks tegema sama viga, mida me tegime lennundusega, kus me võtsime ühepoolse lähenemine, lähenemise, see on väga-väga oluline uus samm äh, meresektoris CO2 dio-, CO2 heitkoguste vähendamiseks. suur tänu, ALDE fraktsioonil saab sõna, puh-, pool saab nüüd sõna härra Torvalds kaheks minutiks suur tänu, proua juhataja merendussektor peaks nii nagu ka kõik teised sektorid olema reguleeritud keskkonnastandardite kohaselt, kuid on väga oluline mitte unustada seda, et merendus on rahvusvaheline tööstussektor ja seega tuleb väga olulisena mängu võrdsete mängureeglite teema ja seega ma kasutaksin võimalust pöörduda komisjoni ja liikmesriikide poole, et nad hoogustaksid tegevust äh, IMO-s, mitte ainult MRV osas. ma olen äh, selle raportiga väga rahul, sest et see on minu meelest ilusti tasakaalus, meil on õnnestunud seda kohandada nii, et see seadusandlus ei tähenda ainult ebaproportsionaalset bürokraatiakoormat. mulle meeldib äh, Äh, ka see, et äh, viidatakse siin eraldi navigeerimissüsteemidele ja sest, et äh, see, sellel on väga suured lisakulud, kui me ei võta arvesse neid tingimusi, milles meie öö, ähm, sektor tegutseb, siis me loome ebaõiglase koorma. see läheb iga laeva pea, aluse kohta maksma seitse tuhat eurot kuskil, aga igasugune tegelikult äh, selle edukus sõltub sellest, kui hästi seda rakendatakse. meie, kes on väga, meie, kes me oleme väga mures äh, laevanduse pärast Läänemerel, tahaksime teada, kui äh, tõhusad on kontrollid sest et meil on nüüd mingil kummalisel põhjusel tekkinud äh, järsku küsimusi äh, Vene aluste liikumise kohta Läänemerel, kuidas neid kontrollitakse, kui meil ei ole tõhusat äh, trahvide süsteemi, siis need mängureeglid ei ole kõik, kõigile niisama ke-, samamoodi kehtivad. nii et me peame veel väga palju ära tegema tõesti rahvusvahelises merendusorganisatsioonis jõulisemad olema ja jõuliselt ka seda dokumenti rakendama kui me seda ei tee, siis äh, tekib äh, kohe uue, uus probleem. suur tänu, härra Torvalds, järgmisena saab sõna QNG fraktsiooni nimel äh, härra Vants, poolteist minutit, palun. lii mikrofon. suur tänu, proua juhataja meie fraktsioon esitas üsna mitu muudatusettepanekut ähm, selles MRV süsteemi. nüüd on arvesse võetud ja ma tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest. eurosüsteemi äh, loomine on esimene samm selleks, et natukene jõulisemalt tegutseda nende heitkoguste vähendamise vastase võitlusega me peame ka väga tõhusalt kujune- ku,, koguma andmeid. nii nagu on öeldud, äh, kasvuhoonegaasid äh, merendussektoris ilmselt äh, aastate jooksul ainult kasvavad ja neutraliseerib see kasv ilmselt igasuguste lisameetmete mõju, millega me oleme üritanud siis äh, kliima soojenemist maailmas peatada. nii et meie peamine eesmärk on äh, see, et selles sektoris äh, ei kasutataks fossiilkütuseid, me peaksime olema seadusandluse puhul veelgi ambitsioonikamad ja minu küsimus äh, komisjonile on, kuidas te kavatsete IMO-s läbirääkimisi mõjutada ja seal langetatud otsuste mõju mõjutada. me peame mõistma, et ühestki meetmest ei piisa, kui sellega ei kaasne mm, Eh, midagi eh, ka jaotussüsteemis eh, seoses muutustega. Bas Eichhut, palun, poolteist minutit, palun. suur tänu, juhataja, ja kõigepealt ma tahaksin samuti tänada härra Fariat, meie raportööri, suurepäraselt tehtud töö. härra, härra Faria, te pidite kolleegi Kilekakise töö üle võtma, tegite seda väga sujuvalt ja väga hästi, nii et suur tänu ja me meie võime ka toetada seda praegu lauale pandud kokkulepet, me räägime praegu ju ainult seirest rahvusvahelise äh, laevakaubanduse puhul. me teame, et rahvusvaheline äh, kaubavedude sektor pole CO kahe mõttes sugugi reguleeritud, nii et see on esimene samm seire jaoks äh, selle kohta, et mis selle mõjud on, aga nagu öeldud, tegemist on algusega mul on ka hea meel selle üle, et äh, siin kokkuleppes on komistusele, komisjonile pandud kohustus äh, paari aasta tagant esitada mõjuhinnanguid äh, meretranspordi mõju heitkoguste kasvule on, on muidugi olnud väga suur. aga järgmine küsimus on komisjonile ja härra Kalnietel, me kõik teame, et IMO väidetavalt midagi teeb selles, selle teema kallal, aga teeb seda väga aeglaselt ja minu küsimus on komisjonile, mida te kavatsete teha selleks, et IMO ka midagi teeb, et heitkoguseid tõesti hakatakse kärpima ja kui ei, siis mida kavatseb komisjon teha tegeliku CO2 heitkoguste vähendamiseks laevandussektoris, me peame nimelt tegutsema ja ainult oodata siin käed rüpes, kuni IMO midagi teeb, sellest ei piisa nii et ma tahaksin teada, mis te vastate, aitäh. aitäh, härra Eichhout, teil Teil on sinise kaardi küsimus härra Fronsu liikelt, palun. aitäh, mul on väga hea meel härra Eichhaudile oma sõbrale küsimust esitada selles olulises küsimuses. me räägime siin järelevalvest, raporteerimisest, tõendamisest ja nii edasi, kuid need on ainult sõnad. kas te ei arva, et oleks juba aeg hakata Euroopa Liidus hakata läbi rääkima selle olulise küsimuse üle kliimatippkohtumisel Pariisis järgmisel aastal, sellepärast et nagu te ütlesite, nüüd on aeg edasi minna järgmisesse faasi. me räägime liiga palju sellest küsimusest, nüüd on aeg juba hakata rakendama. pool minutit, palun. aitäh selle küsimuse eest, ma olen täiesti nõus loomulikult sellega, et me peaksime midagi tegema ja ka proua Göringi juurde tagasi tulles, kes viitas lennundusele, mina näen seda asja täiesti teistmoodi. Euroopa tasandi sammud tõid endaga kaasa mõju ülemaailmses lennunduses, nii et mõnikord Euroopa Liidus astutavad sammud mõjutavad ülejäänud maailma ja ma olen muidugi nõus, et ka laevanduses tuleb niimoodi toimida aitäh, järgmiseks saab üheks sõna, üheks minutiks sõna proua Daniela Juto, keda ma soovin ka lapse sünni eest õnnitleda aitäh, meie toetame seda määruse ettepanekut, mis toob endaga kaasa suurema CO kahe heite kontrolliga laevandussektoris, mis moodustab endast neli protsenti kogu CO kahe heitest mina sain väga palju ähm, näiteks Taranto ja Ancona elanikelt kaebusi, kus keskkonnasaaste ähm, ähm, sellele lisandub ka mürasaaste, sellepärast et nad elavad sadamapiirkondades, me peame püüdma siin kontrollida olukorda, kuid pakkuda välja ka pikaajalisi lahendusi, näiteks cold ironingi aianingu, kus kasutatakse ainult elektrilisi vahendeid sadamapiirkondades. me peame rakendama kõiki keskkonnastandardeid Euroopas, ilma et meil oleksid esimese või teise klassi sadamad. aitäh ja nüüd saab Äh, fraktsioonilise kuulused liikmete nimel sõna proua Mirei Tornano. aitäh, juhataja, kallid kolleegid, Euroopa Liit äh, Euroopa Liidul on head kavatsused, kuid mitte jätkusuutlikke lahendusi e, heitkoguste vähendamise eesmärkidest, mm, eesmärgil väljapakkumine äh, laevandussektoris on väga arglik, te ei püüagi lahendada siin äh, probleemi algpõhjust, see tähendab ähm, liberaalset piiramatut vabakaubandust äh, kõikjal maailmas. Need ettepanekud, millest meie räägime, on väga keerukad ja toovad kaasa lisakulutusi. me peame rohkem kaasama majanduslikke osapooli selleks, et luua tõeline uuring selle ettepaneku tagajärgede kohta, olge väga ettevaatlikud selle meetodiga, mis siin valitud on, sellepärast et meil ei ole rahuldust pakkuvaid sätteid eh, ega rahvusvahelist lepet, mis seoks kõiki riike. riigiülese mm, raamistiku välja pakkuda sekkumine ei ole lahenduseks, see lihtsalt jälle rikub äh, riikide suveräänsuse õigust. aitäh, proua Arnano, äh, proua Grappini soovib teile esitada sinise kaardi küsimust, kas te olete sellega nõus? proua Grappini, palun. aitäh, juhataja. kallis kolleeg, ma mõistan, et et te olete komisjoni suhtes kriitiline, sellepärast et komisjon ei ole piisavalt kaasatud ega paku välja lahendusi, muidugi meie parlamendisaadikutena saame komisjoni kritiseerida, aga kas teil on konkreetseid ettepanekuid, mida te saate sellele olulisele teemale lisada? ettepanek mikrofoniga, palun. ettepanek tugineb äh, erinevate lepete puundumisele, aga komisjon ei saa seda lõhet ületada, me peame äh, rääkima selle küm-, küsimuse osas läbi rahvusvahelisel tasandil. aitäh, nüüd äh, me rohkem sinise kaardi küsimusi ei võta. järgmiseks saab sõna härra Giovanni Lavia pooleteiseks minutiks aitäh, juhataja. ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri ja teiste fraktsioonide esindajaid tehtud töö eest. laevandus, transport on väga oluline sektor ülemaailmses kaubanduses, sellepärast et kaheksakümmend protsenti kaupadest transporditakse laevadega. samuti on tegemist jätkusuutlikum eh, transpordiga keskkonna aspektist lähtuvalt ja ähm, heit, heide laevandustranspordi puhul tonn kilomeetri kohta on palju väiksem kui teiste äh, transportide äh, puhul. Mm, tänane hääletus pärast äh, detsembrikuu lepet ähm, ja pikki läbirääkimisi Itaalia eesistumise ajal näitab, kui palju pööravad liikmesriigid tähelepanu jätkusuutlikkuse küsimusele ja seirele, suhtlemisele ning laevanduse CO2 heitele selleks, et lihtsustada heitkoguste vähendamise eesmärkide saavutamist ja peame rakendama Äh, muidugi pöörama tähelepanu ka äh, turuosale ning äh, tagame neile teatud kompensatsiooni. peame igal juhul laevanduses vähendama CO2 heidet, tegemist on sammuga edasi, mitte küll lahendusega, kuid siiski oleme teinud sammu edasi. aitäh, härra proua Schaldemose, palun nüüd poolteist minutit. Øh, øh, aitäh. nagu öeldud, siis äh, meretransport peab CO kahe heite vähendamises oma rolli mängima. kuid hoolimata suurtest heitkogustest ei ole meretransport praegu kaasatud nendesse eesmärkidesse ja ma loodan, et edaspidi siiski mm, merendussektor toetab meie keskkonna eesmärke ja rakendab rohkem keskkonnasõbralikku tehnoloogiat, sellepärast on tänane ettepanek väga positiivne, sellepärast et Euroopa CO kahe heite kontrollimise ja seire ettepanek aitab meil koguda andmeid, mis lubavad meil arvutada tulevikus, kui palju see sektor aitab kaasa CO2, panustab CO2 heitesse ja siis seda ka vähendada. mul on väga hea meel, et me ei vaadanud siin lihtsalt mitte ainult laevade suurust, vaid ka nende poolt ta-, transporditavate kaupade mahtu, see on samm õiges suunas, kuid see on ainult üks samm ja me peame töötama ülemaailmsete standardite nimel kogu laevandussektoris. CO kahe heite vähendamine on siin mööda paasmatu, aitäh, palun nüüd härra Mark Temesmaaker. aitäh, mul on väga hea meel selle kokkuleppe üle, see on esimene samm selles suunas, et vähendada äh, meretranspordisektori CO kahe heidet, see on just nagu viimane mohikaanlane, viimane transpordiliik, kus ei ole Euroopa Liidu eesmärke heitkoguste vähendamise osas rakendatud. see sekt-, sektor moodustab kogu kasvuhoonegaaside heite mahust neli protsenti ja ilmselt see protsent suureneb euro-, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid kõikjal maailmas tulevikus. sellepärast on meil vaja nõuda ka sellelt transpordiliigilt teatud jõupingutuste tegemist meie õigusloome aluste üle tuleb alati põhjalikult järele mõelda, meil on vaja põhjalikke kontrolle ja seiret ja meil on vaja sellist olukorda, kus igaüks võidab, meil on igas, igal juhul põhjust seda to kokkulepet toetada. proua Maisner, palun pooleteiseks minutiks järgnevalt saab sõna. suur tänu, proua juhataja ja suur tänu kõigepealt äh, minu kolleegile Fariale, nagu öeldud, äh, siis ta äh, oli läbirääkimistel suurepärane, võttis äh, Äh, muidugi väga äh, lühiajaliselt äh, selle teema üle, aga loomulikult Kolumbuse järeltulijana, kui keegi seda suudab, siis tema. meie kojas oli väga suur üksmeel selles osas, et tegemist on kliimakaitsemeetmega, et vaja on ikkagi meretranspordi süsinikheitmeid jälgida. oluline on see ka meredele. mina olen integreeritud merepoliitika suur see on mulle südamelähedane teema, on see, et me üldse ei räägi mitte ainult elurikkusest siin, vaid ka kliimakaitsemeetmetest. meretranspordi osakaal suureneb, seda globaalselt kõik ütlevad ning suured alused on just emissioonide eest äh, vastutavad. selles osas me peame näpuga näitama ning selles osas on ka vaja see raport teha nii nagu härra Torvalds ütles, oluline on see, et kõik kaasa teeksid siin, komisjon peab seda kontrollima ning see on teile äh, suureks ülesandeks, härra Kaniete nii et kõik äh, riigid peaksid olema siin kaastegevad. Äh, tore on see, et toimub seire ja aruandluse süsteem laevadele, äh, oluline oleks seda menetlust veel ka lihtsustada võrreldes komisjoni ettepanekuga, oluline on suurem läbipaistvus ning oluline on ka see, et me saaksime majandusandmed siit koguda ja võrrelda tervitan ka seda, et me Euroopa-üleselt püüame nüüd äh, äh, mereorganisatsiooni rahvusvaheliselt mõjutada, see on oluline, me oleme äh, erinevate emissioonitüüpidega juba rinda pistnud, see on väga oluline nii meretransporti silmas pidades kui ka kliimakaitsemeetmena. suur tänu, järgnevalt palun proua Küllonen üheks minutiks. kiitoksia, puhemees suur tänu, proua juhataja. nõuded ähm, meretranspordis keskkonnakahjulike mööda vähendamise osas on viimastel aastatel oluliselt edasi arenenud ja ka näiteks äh, väävli seadusandlus, äh, mis hiljuti vastu võeti, on äh, Läänemere jaoks äh, samuti tähendanud seda, et väga kiiresti on kasutusele võetud uus tehnoloogia aluste puhul. ma võiksin Läänemerest rääkida täna siin pikalt, aga väga oluline minu meelest on seadusandluse puhul Euroopa Parlamendis äh, mõelda sellele, et Läänemeri on talvel kuid jääkoore all ja see tähendab täiesti teistsugust keskkonna seisukorda kui teiste merede puhul ka CO kahe osas on seire puhul väga oluline mõelda sellele, et erinevates piirkondades on erinevad olud, nii et ei tekiks turvalisuse ja keskkonnakaalutluste puhul äh, suurt lõhet ja et need ei läheks omavahel kokku, äh, siis äh, vastastikku kokku suur tänu, kolleegid, ma tänan kõiki neid, kes kõne ajast kinni peavad. proua Suitsa järgmisena naš cilj je postići međunarodni suur tänu meie eesmärk on leppida kokku rahvusvaheliselt ning rahvusvaheline kokkulepe peaks tähendama võrdseid eh, õigusi kõigile. see on väga hea alguspunkt, mis me oleme siin teinud. järgmisel nädalal toimub Londonis eh, rahvusvahelise komisjoni koosolek, osalen ka seal, eh, seda meie keskkonnakomisjoni esindajana ning me hakkame arutama seal täpselt sedasama teemat. tegemist on ainukese valdkonnaga, mis praegu ei ole mingisuguse rahvusvahelise kokkuleppega hõlmatud, nii et meil on vaja erimeetmeid, aga samal ajal ei tohiks me negatiivselt mõjutada meie meretranspordisektori konkurentsivõimet seetõttu ma tervitan neid äh, meetmeid ning seda ka, et äh, laevade äh, suurused on siin ettepanekus ära mainitud. laevaomanikud peavad arvutama iga teekonna kohta süsihappegaasi heitkogused ning aruandluskohustus lasub neil kord aastas, mis on väga tervitatav. me teame ka, et Euroopa Komisjon peab aru andma parlamendile üle aasta selle osas me loodame, et tegemist on hea eesmärgiga, aga samas on vaja eh, sellistesse määrustikesse sisse viia ka need riigid, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid. Eh, rändlus eh, kruiisituristide hulk aina kasvab ja oluline on ka see, et nende transpordiliikide puhul kasvuhoonegaaside emissioonid väheneksid Eh, nüüd saab sõna minu, pooleteiseks minutiks eh, proua Tali. fil-fatt il-white paper tal-2011 tal-Kummissjoni Ewropea. suur tänu. għandhom jonqsu minn tal-anqas 40 fil-mija tal-2050 fuq il-livelli tal-2005. Fir-realtà iżda minkejja id-dħul ta' um, standards Tehnilised probleemid energetika. I'm sorry, I need to interrupt you because there's again a problem with interpreting. Can you just wait for a second? Sure. Um, or maybe, yeah. Can, can you just start again, please? And we see Definitely. Thanks a lot. <laughs> um, grazie, Cero, grazie, Commissario. Fil-fat, li konta... Suur tänu, juhataja, suur tänu, volinik tahtsin öelda seda, et kahe tuhande esimese aasta komisjoni valges raamatus transpordi kohta on kirjas, et Euroopa Liidu CO2 heitmed meretranspordist tuleks väheneda ja seda neljakümne protsendi võrra kahe tuhande viiekümnendaks aastaks võrreldes kahe tuhande viienda aasta tasemega, aga eh, hoolimata sellest, et minimaalsed energiatõhususe standardid on erinevate aluste jaoks olemas ja hoolimata ka uutest tehnoloogiatest, meretranspordi heitkogused aina suurenevad Äh, seda ka seetõttu, et meretranspordisektor üldiselt kasvab äh, ja selle osakaal maailma kaubanduses samuti. Äh, CO2 heitkoguste suurenemine ei ole seoses Euroopa Liidu kliimaeesmärkidega ning sellepärast MRV seirearuandluse kontrollisüsteem süsihappegaasi heitkogustele on esimene positiivne samm selleks, et rakendada MRV süsteemi globaalsel tasandil see sektor panustaks eh, emissioonide vähendamisele ning seal on tugevad eh, regulatoorsed meetmed eh, selleks, et kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid ja vähendada ka heitkoguseid, mis rahvusvaheline meretransport õhku paiskab. kliimakaitse valdkonnast on see väga oluline ettepanek. kõik sektorid peavad panustama sellesse eesmärki ning kui me mõtleme praegu laevanduse rahvusvahelisele iseloomule, siis on see väga oluline samm eh, kasvuhoonegaaside vähendamiseks. nimelt eh, Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis on vaja võtta üleilmne kokkulepe, et teada, mida konkreetselt peaks edasi tegema. suur tänu. nüüd äh, härra Jakijevitš, teil on üks minut kõneaega, palun. suur tänu, proua juhataja, austatud härra volinik äh,. rahvusvaheline äh, merendussektor on ainus sektor, mis on tänaseni jäänud reguleerimata, kui me räägime süsinikdioksiidi äh, nõuetest. see tähendab seda, et me peame tõesti looma selle MRV süsteemi ehk siis süsinikdioksiidi ähm, heidet, heiteseiret, aruandlust ja kontrolli puudutava süsteemi, aga väga oluline on see, et äh, mitte ainult ettevõtlus ei kannaks seda koormat, see, et me paneme ainult uusi nõudeid peale Euroopa merendussektorile, seab ohtu nende konkurentsivõime. ja loomulikult me peame arvestama äh, sellega, millised on sellele sektorile kaasnevad riskid äh, ka teiste riikide all sõitvat teiste riikide lipu all sõitvate laevade puhul, nii et me ei saa üle koormata oma majandust, ma korra, kordaksin sealhulgas ka merendussektorit suur tänu, järgmisena saab sõna proua Kallas üheks minutiks. suur tänu loomulikult on väga oluline, et Euroopa Liit võtaks juhi rolli võitluses äh, kliimamuutuste vastu, kuid me ei tohiks ohtu seada oma ettevõtteid. igasugused algatused süsinikdioksiidi heite vähendamiseks merendussektoris äh, on keskendunud ülemaailmsete standardite loomiseks, äh, selleks, et meie merendus, mereettevõtted oleksid ähm, sa-, konkurentsis vastupidavad, sellepärast nad just nimelt maailma tasandil konkureerivad, mitte kohalikul tasandil, näiteks vääve vääveldioksiidi heitenõuded on tekitanud väga tõsiseid probleeme ettevõtetele. keskkonda tuleb kaitsta, kuid ei tohi unustada ka seda, et meie ettevõtted peavad olema võimelised konkureerima rahvusvahelisel tulem, turul ja transpordikoridor on väga lihtne muuta odavamate vastu välja vahetada. ja seega ma tahaksin, et komisjon mõtleks sellele, et merendussektor peab olema konkurentsivõimeline, kus iganes ka nad ei tegutseks suur tänu ja nüüd äh, vaba mikrofon äh, ja härra Sean Kelly saab esimese sõna üheks minutiks. suur tänu, proua juhataja nagu ka kõik teised äh, liikmed, tervitan ka mina neid ettepanekuid, tõesti midagi tuleb ette võtta, süsinikdioksiidi heite osas ja merendussektor äh, toodab neid heiteid päris palju. kui me midagi ette ei võta, siis äh, siis see ainult kasvab, see saaste äh, osa, aga kui me jõupingutusi teeme, siis on tulemuseks vastupidine ehk olukorra paranemine. peame andma endast kõik selleks, et olukord paraneks. teguga ja nagu härra volinik äh, ka ütles, äh, on äh, seda kava võimalik ellu rakendada väikeste kuludega, see võib-olla ei lähegi midagi maksma ja kui me selle esimese sammu astuksime, siis me saadaksime välja väga selge sõnumi, see oleks väga tervitatav, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna Ricardo Saros Santos, teil on samuti üks minut kõneaega süsinikdioksiidi heide, mille põhjustavad äh, fossiilkütused, on peamine põhjus, äh, miks äh, siis tekivad kasvuhoonegaasid. ja see toob kaasa ilmastikumuutused üle terve maailma ja ka meie merede ja ookeanide kooslus muutub, nii et tuleb võtta kiirelt meetmeid selleks, et olukorda parandada me peame kasutama alternatiivseid kütuseallikaid, näiteks nagu äh, veeldatud maagaas või teised keskkonnasõbralikud kütused. lisaks äh, sellele peame me ka mõistlikult kasutama neid kütuseallikaid. Assoorid, äh, mis on Atlandi keskosas on õnneks ähm, üsna heas kohas ja meie võime neid uusi kütuseid pakkuda kõigile. suur tänu, härra Jönšitš, üheks minutiks. suur tänu, äh, proua juhataja suur tänu ähm, meie raportöörile härra volinik, ma tahaksin rõhutada midagi, mida te kõik juba teate. Horvaatia on suur mereriik äh, ja meie jaoks on meretransport väga oluline tööstussektor. lisaks äh, sellele on meil suured sadamad, mis on täpselt sama olulised ja meil on ka laevamootoritehas, äh, mis on meie tööstuse lahutamatuks tähtsaks osaks. nii et kui me sellest määrusest räägime, siis äh, on ilmselgelt oluline merendussektori reguleerimine. ja see saaste, mis sellega kaasneb, äh, on äh, suur, me ei peaks seega keskenduma ainult süsinikdioksiidi heidetele, vaid ka kõikidele teistele heitkogustele. toetan neid kolleege, kes toetavad omakorda seda teksti ja on oluline, et meretranspordisektorile tähelepanu pööraks Äh, ja ka mo-, äh, laevamootoritööstusele. suur tänu, härra Ferreira, palun, teil on üks minutit kõneaega. suur tänu ainda maior preponderância no meretranspordil on potentsiaali tulevikus eh, veelgi tugevamalt eh, kaubaveas osaleda eh, üleilmselt ja seetõttu on vaja võtta fookusesse just see sektor, eriti just fossiilkütuseid, mida seal kasutatakse. ning meil on vaja võtta meetmeid selleks, et kasvuhoonegaaside emissioone vähendada mitmeid ettepanekuid tuleb tulevikus teha, näiteks Äh, maagaasi kasutamise vähendamine, samuti äh, suurendamine, vabandust, samuti on vaja kasutada uusi kütuseid, äh, mida saab pikaajalisemalt kasutada ning oluline on ka emissioonide koguste kauplemise süsteem ellu viia ja peaks mõtlema ka selle peale, millisel, millised on konkreetsete erinevate piirkondade eripärad, äh, vaja on äh, pakkuda transpordivõimalusi äh, nii kauba kui reisijate veos nii saare piirkondades kui ka rannikupiirkondadest. järgnevalt palun härra Caputo üheks minutiks. aitäh, juhataja rahvusvaheline meretransport on ainus transpordiliik, mis ei ole seotud Euroopa Liidu kohustustega vähendada heitkoguseid merendussektor aga on oluline saastaja ning mõjutab oluliselt ka kliimamuutust, sellepärast on Euroopa Liidu seiresüsteemi MRV väljatöötamine selleks, et merendussektori CO2 heidet vähendada, väga oluline. tegemist on alusega, millele tuginedes Euroopa saab paremini välja arendada heitkoguste vähendamise poliitikat meretranspordisektoris vastavalt ähm, kliimaeesmärkidele ning inimtervise kaitse eesmärkidele selles sektoris CO2 heite vähendamine on veelgi olulisem, kui me võtame arvesse tulevasi eh, väljakutseid, mis seisavad meretranspordisektori ees, eh, rahvusvahelise kaubanduse suurenemine ja rahvastiku kasv, sellepärast on väga oluline välja arendada tehnoloogiaid ja praktikaid, mis lubaksid heitkoguseid vähendada ning ähm, meie eesmärke saavutada suur tänu ja nüüd saab sõna volinik Anette veel kord. Äh, äh, pidage palun kõneajast kaks minutit kinni, olge hea. suur tänu, proua juhataja, austatud äh, kolleegid, parlamendisaadikud, ma tahaksin tänada teie koda veel kord ja eriti teie raportööri ja variraportööre tehtud töö eest see kokkulepe vastab äh, täiesti sellele, mida otsustas ähm, kahe tuhande kolmekümnenda aasta keskkonnaraamistiku osas Euroopa Nõukogu. seal on öeldud, et kõik tööstussektorid, sealhulgas ka merendussektor, peavad panustama kliimamuutuste vastasesse võitlusesse. ma tahaksin rõhutada, et väga oluline on see, et äh, Euroopa Liit panustaks ülemaailmsete lahenduste leidmisele merendussektoris. ja seega on tänane debatt ja see uus dokument väga oluline, sest see saadab välja väga selge sõnumi enne maikuus Londonis toimuvat äh, IMO kohtumist ja enne detsembris toimuvat Pariisi keskkonna tippkohtumist see MRV süsteemi äh, sissetoomine regionaalsel tasandil Euroopas äh, mõjutab äh, otseselt positiivselt meie piirkonda, aga ilmselt on see ka positiivseks eeskujuks rahvusvahelistel läbirääkimistel meie kogemused näitavad seda, et niimoodi on meil võimalik välja selgitada lahendused, mis, mida on saatnud edu ja lisaks sellele oleme me kinni pidanud äh, ka oma kohus, oma poolt võetud kohustus, sest et me kavatseme äh, vähendada oluliselt heitkoguste hulka, mis tuleneb merendussektorist ja see sillutab tee äh, ülemaailmseks kokkuleppeks ähm, seiresüsteemi osas suur tänu, äh, ma paluksin kolleegidel, ma sekkusin ainult sellepärast, härra volinik, et ma tahaksin, et kolleegid natukene vaiksemalt võtaksid oma äh, kohad sisse, selle asemel, et siin sellel ajal, kui toimub arutelu, äh, teie siin koridorides peate vestlusi, nii et kui te tahate kellegiga rääkida, palun tehke seda saalist väljas, kuid laske härra volinikul ja kolleegidel debatt lõpetada. suur tänu, proua juhataja ma jätkan. mõned äh, saadikud esitasid küsimusi läbirääkimiste käigu kohta ja selle kohta, kuhu on läbirääkimistega jõudnud rahvusvahelises merendusorganisatsioonis. IMO-s öö, äh, oleme me käivitanud esialgsed arutelud selleks, et välja kujuneks ülemaailmne seirearuandluse ja kontrollisüsteem, aga need läbirääkimised öö, äh, venivad, äh, aga liiguvad vähemalt õiges suunas, nad lähevad tõesti väga aeglaselt. ettepanek on tehtud äh, ja praegu EMO eesistuja on olnud väga positiivne sellise uue süsteemi osas. praegune olukord äh, on tegelikult muutnud väga raskeks enne Pariisi kliimakohtumist jõuda kokkuleppele, sellepärast et on selliseid riike nagu näiteks India, kelle seisukohad on väga problemaatilised meie jaoks. Äh, kallid kolleegid, sekkub uuesti proua juhataja kuulake palun härra volinikku ja sa-, ärge rääkige sellel ajal, kui räägib äh, härra volinik või kui võtab pärast sõna meie raportöör, ma vabandan, äh, härra volinik, et ma niimoodi äh, sekkun, aga see on oluline, aga lõpuks saab sõna meie raportöör härra Faria, teil on kaks minutit kõneaega, palun. mikrofon saali, palun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 proovige mõnda muud mikrofoni, härra Faria, palun. Um, kas mõni tehnik võiks välja äh, lülitada saali keskosas olevad mikrofonid? meil on tekkinud äh, tehniline probleem härra Faria võtab nüüd siis härra voliniku mikrofoni. suur tänu, äh, proua juhataja. ma tahaksin nüüd siin äh, lõpuks tänada kolleege öeldu eest ja tänada ka härra volinikku selle väga olulise küsimuse osas. kallid kolleegid, vaatamata sellele, et tuuakse sisse uued nõuded selle seadusandlusega äh, laevafirmadele, näiteks nagu äh, CO kahe heitkoguste osas äh, aruandluse ja ka kaubavedude osas ähm, lisanõuded, äh, on siiski oluline, et me selle juurde jääksime, et inimesed peaksid kinni oma kohustustest. me peame üritama kuidagi tagada selle, et äh, bürokraatlik koorem oleks nii väike kui võimalik samas ja nii on see võimalik ilmselt siis, kui meil on alustel korralik dokumentide süsteem me räägime ju siin äh, ainult alustest, mis on raskemad kui viis tuhat tonni, see on ainult viis protsenti ähm, meie laevastikust täna Euroopas, aga nad kokku annavad äh, peaaegu et üheksakümmend protsenti heitkogustest me peame IMO-ga tegema koostööd selleks, et me jõuaksime muidugi rahvusvahelisele kokkuleppele nii kiiresti kui võimalik, samas kui komisjon siis vaatab üle meie praeguse seadusandluse, kui see on vajalik. nii et kallid kolleegid, ma arvan, et see seadusandlus täna äh, ja praegu panustab selleks, et meil kujuneb välja kaasaegsem ja keskkonnasõbralik äh, merendussektor äh, ja oluline on see, et me tulevikuks seadsime endale konkreetsed ettepanekud, et meie majandustest ja atmosfäärist kaoks süsinikdioksiid. ja neid meetmeid tuleb korralikult rakendada me oleks võimalnud endale seada ambitsioonikamad eesmärgid kohe, aga see ei olnud praegu võimalik kasvuhoonegaaside osas, andsime endast parima ja konsensus saavutati kõikide fraktsioonide osas, kellel on erinevad seisukohad keskkonnakaitsemeetmete osas. nii et see kokkulepe on iseenesest juba saavutus ja ma loodan, et äh, härra volinik IMO-s saab kasutada meie kokkulepet äh, Äh, selleks, et edasiminekut saavutada rahvusvahelisel tasandil. tekkinud on parlamendi ja nõukogu vahel väga suur hõõrumine selles küsimuses, aga lõppkokkuvõttes oleme jõudnud selle tasakaalustatud dokumendini, mille osas kõik on ilmselt ühel nõul, et see on päris hea, nii et äh, palun hääletage selle poolt, suur tänu, härra volinik, teile, suur tänu, kallid kolleegid, suur tänu, et huvi näitasite üles keskkonna osas ja loodetavasti toetate seda, suur tänu! Danke, Herr Faria, ich hoffe es... suur tänu, härra Faria, ma loodan, et teil äh, oli vähemalt äh, meeldiv võimalus siin komisjoni äh, koha peal siin rääkida, tihti seda ei juhtu, loodetavasti tehnikud saavad selle probleemi kontrolli alla. arutelu on sellega lõppenud ja hääletus hakkab juba järgnevate minutite jooksul, aitäh!